Good morning, colleagues. tere hommikust, kolleegid. ilusat päeva teile. enne kui me asume hääletama, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et täna eh, on ühe traagilise sündmuse aastapäev. kakskümmend aastat tagasi, kahekümne kolmandal mail ant-, maffiavastase võitluse kohtunik Giovanni Falcone, tema abikaasa Francesca Morvillo ja ihukaitsjad Vito Schifani, Rocco Di Cillo ja Antonia Montanaro hukkusid Capacci veresaunas. täna hommikul toimus Palermos mälestustseremoonia maffia ohvritele, kus osalesid ka president Giorgio Napolitano ja peaminister Mario Monti. ma palun, et see koda ühineks nendega austamaks seda pühendumist, mida näitas üles kohtunik Falcone ja austamaks nende mälestust, kes on hukkunud võitluses tõe ja õiguse eest. minut Leina Seisakuks ma tänan. kas te kõik olete hääletuskaardid üles leidnud? täna hääletamisega pikalt ei lähe. ja loodetavasti sujub kõik kiiresti, ma tean, et paljud kolleegid soovivad eh, majandustippkohtumisele minna, mis toimub Brüsselis. härra Postinaro. austatud juhataja, lugupeetud eh, kolleegid. üle eile toimus Albaanias suur liiklusõnnetus neljateistkümne hukkunuga. reisibuss kukkus kuristikku ja selle käigus surid neliteist inimest, kaheksateist inimest on kriitilises seisukorras. ma tahaksin siinkohal näidata üles solidaarsust hukkunute perekondadega, samuti tahaksin ma väljendada kaastunnet Albaania rahvale. suur tänu, härra Postinaru, selle teema tõstatamise eest, teie sõnavõtt läks protokolli ja koda on igal juhul solidaarne hukkunute perekondadega ja sõpradega ja palun kui me juba siin kaastunnet avaldame, siis olgem solidaarsed ka nende inimestega, kes on äh, valesti pandud vanglasse Euroopa vahistamismääruse tõttu. järgmisena on meil päevakorras härra Romeva ja Rueda raport hariku tuunivalud Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja pärast esimest äh, lõiget on muudatusettepanek number neli kalanduskomisjonilt, hääletame muudatusettepanekut number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kontrollime selle üle, kui soovite. ja muudatusettepanek number neli, kontroll on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd äh, õigusloome resolutsiooni projekt äh, muudetud kujul läheb hääletusele, nimelise hääletusega hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud suure enamusega ja õnnesoovid härra Romeva Iruedale. järgmisena ja palun, raportöör. suur tänu. ma tahaksin tänada teid toetuse eest sellele raportile ja tahaksin selle pühendada Bob Watsonile, keda ähvardab väljaandmine Costa Ricale. suur tänu selle kommentaari eest ja järgmisena härra Rikee raport teemal topeltpõhja ja paraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kasutuselevõtt ühekordse põhja ja parastega naftankrite puhul. nii, esimene plokk, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, komisjoni ettepanek muudetud kujul hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii. ja nüüd äh, resolutsiooni ettepanek, äh, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletamine on lõppenud ja vastu võetud õnnesoovid härra Rikele järgmisena härra Garcia Hierro Carballo soovitus Euroopa Liidu ja Mosambiigi Vabariigi vahelise kalandusalatise partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus. resolutsiooni projekt läheb hääletusele, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja aga see on vastu võetud, õnnesoovid raportöörile. ja nüüd äh, proua Podimata raport, finantstehingute maksu ühine süsteem. kõigepealt muudatusettepanek nelikümmend, äh, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud ja nüüd äh, meil on äh, kolmkümmend kaks muudatusettepanekut äh, majanduskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusepanek üksteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. võime kontrollida üle muudatusettepanek viisteist, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend seitse nimeline hääletus, hääletamine on alanud ja hääletamine lõppes. tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud vabandust, ütleb juhataja nelikümmend kaks äh, langes ära, vabandust, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. nüüd äh, komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, vastu vastu võetud ja nüüd äh, resolutsiooni ettepanek äh, nimelisele hääletusele, kes on poolt. vabandust, hääletamine on alanud ja nüüd on lõppenud ja vastu võetud suure häälte enamusega õnnesoovid proua Prodimatale. nüüd jõuame proua de Sarnase raporti juurde. Euroopa Liidu Hiina vahelise kaubanduse tasakaalutuse kohta. siin on viga kõikides keeleversioonides. sõna immaterial peab asenduma sõnaga intellectual. mõningatele võib-olla need tähendavad ühte sedasama, kuid antud kontekstis kindlasti mitte kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. jõuame esimese lõike juurde, siin on eraldi hääletus. osade kaupa hääletus, kõigepealt esimene lõige. kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmes, kolmas lõige kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige üksteist kolmes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. teine pool, osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud lõige kolmteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige viisteist kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige seitseteist kahes osas, esimene osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kakskümmend üheksa, kahes osas esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine pool poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolmkümmend kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine, nimeline hääletus, teine osa, hääletus alanud. hääletus lõppenud. vastu võetud suure enamusega nüüd äh, lõige kolmkümmend seitse poolt, esimene osa, vastu, erapoolet-, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, põhjenduspunkt K, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun. põhjenduspunkt K, hääletus alanud. hääletus lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt B kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd tuleme kogu resolutsiooni ettepaneku juurde, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õnnitleme proua Dessarnast ja nüüd David Martini raport, mis puudutab Euroopa Parlamendi uurimisõigust, tahaksin informeerida teid, et muudatusettepanekud üks ja kolm on tagasi võetud ja muudatusettepanek kolmkümmend üks on lubamatu, ei vasta nõuetele. muudatusettepanek kaheksateist poolt. vabandust, üheksateist muudatusettepanekut poliitilistelt fraktsioonidelt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist, kes poolt? nimeline hääletus. hääletus alanud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus lõppenud vastu võetud. Prode Kaiser. härra asepresident, kas äh, me võiksime pooleks minutiks äh, pidada? me ei ole sama andmed um,. Can someone help Mrs De Kaiser with a voting list? kas keegi saaks proua De Kaiserit hääletusnimekirjaga aidata? proua Harms, arvatavasti mitte teie omaga. Perhaps the um, socialist group could follow Mr Martin. võib-olla sotsiaaldemokraatide fraktsioon saaks äh, härra Martinit äh, jälgida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 härra Hollandi teisik tuleb päästma, kui ma ei eksi. ja, ja. Has he got it? okei okay.. Ah, Steve Hughes is in charge, great. Steve Hughes vastutab, no suurepärane. muudatusettepanek kakskümmend kaks. see on äh, nimeline hääletus hääletus avanud äh,, hääletus alanud, muudatusettepanek kakskümmend kaks. hääletus lõppes, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime. muudatusettepanek viis kontroll algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud tõepoolest. nüüd äh, muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd äh, muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel seitse lõige kaks ja vastav äh, muudatusettepanek kaksteist hääletusel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud nüüd äh, kogu ettepanek hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Martin. soovite ehk äh, seda hääletust edasi lükata? palun, sõna on teil. jah, tõepoolest selleks, et meil oleks võimalik edasi arutada seda teemat nõukogu ja komisjoniga, sooviksime hääletuse edasi lükata ja loodan, et see on teile vastuvõetav, arvestades seda, et me oleme teinud suuri edusamme juba varem ja ka täna debatis, et me võimaks, või, või, või võiksime teiste osapooltega jõuda üksmeelele. kas on poolt äh, kõneleja, vastu kõneleja? siis hääletame, kes on härra Martini ettepaneku poolt, kes vastu, erapooletud vastu võetud, aitäh, härra Martin, aitäh kõigile, head isu! How many is the nationality of it?